tingimusel, et ta vastab kõikidele tingimustele, et tal ei ole samal ajal kuskil muud äh, töökohta, on ta tere tulemast Euroopa Parlamendi saadikuks. ja õiguskomisjoni äh, liikmeks on ta määratud ja Jaapani delegatsiooni liige, liikmeks. kui teil vastuväiteid ei ole, siis selline